nüüd komisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tööprogrammi arutelu. tegemist on aruteluga, kus ei ole vaba mikrofoni vooru ega võimalik esitada sinise kaardi küsimusi. meil on nelikümmend minutit ette nähtud selle päevakorrapunkti jaoks. ja sõna saavad ka äh, Äh, nõukogu eesistuja ja asepresident Šefčovitš ning äh, fraktsioonide esimehed, äh, fraktsioonide esindajad, ma palun, et te peaksite kinni kõneajast. et me saaksime selle arutelu õigeaegselt lõpetada ja õigeaegselt alustada piduliku istungiga pärast. palun, härra Šefčovitš, teil on sõna. Uh, suur tänu, härra eesistuja, auväärt parlamendiliikmed. mul on hea meel esitada teile komisjoni töökava kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. see on äh, kombinatsioon meie kahe institutsiooni vahelisest intensiivsest dialoogist. me oleme kohtunud komisjonide esimeestega ja ka mm, esimeeste ju- ja juhatusega ning ja struktuurset dialoogi oleme pidanud kõikidel tasanditel. poliitiline dialoog aitab saavutada tõelist konsensust nende põhiliste prioriteetide ümber, see tähendab seda, et kui me alustame seda valimiste perioodi, kodanikud näevad, et meil on tõesti ikkagi olemas selge suund Euroopa Liidu jaoks, eesmärgid olemas selleks, et näiteks kasvu ja e, töökohtade e, loomine, pangandussüsteemi lõpuleviimine. tahame hoida tempot reformide elluviimisel ning lisaks on meil piiratud arv uusi algatusi ja fookus on põhiliselt võtmeettepanekute lõpuleviimisel, mis on juba esitatud ning me loodame, et parlament toetab meid tugevasti selles valdkonnas. ja loodame, et liikmesriigid viivad ellu ka kõik selle, milles juba on kokku lepitud ilma viivituseta ja mitte miski pole tähtsam kui MFF, mitmeaastane finantsraamistik ja parlament on mänginud siin võtmerolli, et Euroopa Liidu eelarve osas kokkuleppele on jõutud, et me saaksime investeerida ja toetada kogukondi kõikjal Euroopas ning ma tervitan seda positiivset hääletust ka, mis eile toimus MFF-i osas selleks, et aga äh, kõik need programmid kiirelt käima lükata, selleks, et kodanikud ja ettevõtjad saaksid pidevalt, äh, koheselt äh, tagajärgi näha, on meil tarvis teha tugevat tööd me oleme teinud kõvasti tööd selleks, et toetada majanduse taastumist, et taastada kodanike usaldust turgudesse. meil on positiivseid märke juba täna, aga lubada endale mingisugust käes, käed rüpes istumist ei saa. me peame üheskoos edasi minema. komisjon äh, tuli välja eelmisel nädalal Euroopa poolaasta äh, programmiga kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. seal on olemas tugev sotsiaalne mõõde ja esmakordselt on komisjon hinnanud ka liikmesriikide eelarvete projekte, see tuli välja läinud neljapäeval. ja me püüame tagada demokraatlikku kontrolli, ühtne kriisilahendusmehhanism aitab meil edasi viia panga, meid panganduskriisist välja, see hõlmab ühtset kriisilahendusmehhanismi ja pankade maksevõime ja taas-, maksevõime taastamise ja kriisilahenduse mehhanisme, kõik see peab veel selle parlamendi töö aja jooksul valmis saama. kuidas saab Euroopa Liit aidata neid, kelle jaoks äh, taastumisprotsess on alles äh, kaugel tulevikus? mis puudutab noori töötuid, see on eriline prioriteet, me peame survet hoidma liikmesriikidele, et nad rakendaksid noorte tagatise ja kasutaksid tõhusalt ja intelligentselt Euroopa raha selleks, et noori inimesi aidata. kuus liikmesriiki on juba näidanud, äh, et nad on koostanud, on juba näidanud meile vastavaid äh, rakenduskavasid ning äh, me tahame, et aasta lõpuks oleks ka ülejäänud plaanid paigas, selleks et need kuus miljardit eurot, mis noorte tööhõive algatuse jaoks on ette nähtud, on võimalik ära kasutada. mis puudutab töötajate liikuvust, siis ka selles osas on töö käimas Eh, juurdepääs eh, rahastamisele on teine prioriteet. Eh, tegime muudatusi ühtekuuluvusreeglitele, et et uute VKE-de rahastamise instrumentidega oleks võimalik välja tulla. ja uus algatus siis tulebki järgmisel aastal majanduse tõusuteele pöördumine on veel suhteliselt habras ja selleks on meil tarvis ühtne turg lõpule viia, meie kaubanduse agendaga tegeleda ja Euroopa majandus vajab rohkem kui ainult tööstusalust ja parlament on pööranud väga palju tähelepanu nendele ettepanekutele, mis käsitlevad ühtse turuakte näiteks, samas on ka veel isikuvastutuse ja isikutuvastuse ja e-allkirjade küsimus. ja digitaalne ühtne turg tuleb samuti lõpule viia ja selle tulemusi tunnevad, tunnetavad kodanikud otseselt. me peame jätkama tööd selleks, et ka energia ühtne turg saaks lõpule viidud. me peame heitma pilgu ka kaugemale tulevikku, et investeerida energia tootmisse. üks põhjus, miks komisjon läheb edasi selles suunas, et oleks paigas selge raamistik kliima- ja energiapoliitikate jaoks ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. meie oleme väärtuste kogukond ja sellepärast ei taha, me tohime sellest ka, seda ka silmist lasta. me peame kasvama, peame looma töökohti, aga samas peame ka tagama ja kaitsma oma kodanike vabadusi, me peame kaitsma oma kodanikke uute ohtude ja väljakutsete eest. konkreetsed tegevused on suunatud andmekaitsepaketile ja selle lõpuleviimisele, et nii ettevõtted kui kodanikud saaksid oma õigusi kasutada turvaliselt. komisjon äh, käsitleb ka õigusriigi põhimõtteid edasi ning meie ühiseid eesmärke jõuda lõpule aruteludega Euroopa poliitiliste parteide statuudi ja rahastamise osas ja et see jõuaks lõpule õigeaegselt enne järgmisi valimisi. me kaitseme Euroopa väärtusi kõikjal maailmas meil on tõhus arengu- ja humanitaarpoliitika, mis on suunatud kõige hädalisemate, häda, suuremate häda, abivajajatele. ning äh, me tahame, et areng toimuks rahulikult nii meie piirkonnas kui ka mujal. nüüd on aeg suunata oma jõupingutused sellele, et maksimaalselt ära kasutada järelejäänud mandaadiperioodi, viia lõpule äh, pooleliolevad tööd ja tagada, et äh, uued programmid sujuvalt alusta- äh,, alguse saaksid. me oleme teinud komis-, komisjon ja parlament on teinud väga tõhusalt koostööd, jätkakem seda koostööd ka järelejäänud kuude jooksul ja hoolitsegem selle eest, et teeme maksimaalsed äh, ja saaksime näidata kodanikele, et me suudame luua tugevama, ühtsema ja avatuma Euroopa. suur tänu tähelepanu eest ja ootan hea meelega teie arutelusid. aitäh, härra asepresident. nüüd jätkame arutelu ja kõigepealt kuulame ära fraktsioonide esindajad. rahvapartei nimel härra Saier. tisztelt elnök úr, tisztelt ház! suur tänu, härra president, kolleegid! mis puudutab komisjoni töökava kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, siis on oluline, et äh, pea, peetaks silmas ka voliniku poolt mainitud põhimõtet, nimelt et keskendutaks oma peamistele prioriteetidele rahvapartei jaoks on prioriteedid näiteks industrialiseerimine, töökohtade loomine. siinkohal arvame me ka, et on oluline võidelda noorte tööpuuduse vastu, aidata VKE-sid. luua kõik vajalikud tingimused euroala toimimiseks. meil on vaja äh, kontrollida kõiki neid elemente pidevalt. me peame tagama, et Euroopa tasandi tegevus annaks lisandväärtust riiklikule tasandile. ei saa lubada, et Euroopa Liit sekkub sinna, kus äh, lahendused peaksid äh, äh, leiduma kohalikul tasandil. kodanikud peavad tundma, et Euroopa Liit aitab kaasa riiklikule tegevusele aitab kaasa lahenduste leidmisele. seega iga kord tuleb läbi viia ka see lisandväärtuse kontroll. üks oluline asi veel. me peame aitama liikmesriike leidma parimaid lahendusi, sest kriisi ajal võib-olla ei peaks kasutama enam neid lahendusi, mida me oleme proovinud juba korduvalt ning mis ei ole korralikult toiminud see puudutab nii õigusloomet kui ka muid tegevusi. ka Euroopa Parlament peab siin kaasa aitama, sest meiegi saame teha omad järeldused seni tehtust. ülereguleerimine ei ole hea, aga hea ei ole ka see, kui me ei sekku, kui kohalikud lahendused ei toimi niisiis, komisjoni töökava puhul peame me eraldi tähelepanu pöörama asjaolule, et just äh, järgmisel aastal peavad komisjon, parlament ja nõukogu tõestama, et Euroopa tasandi tegutsemise lisandväärtus on hädavajalik ning ilma selleta äh, muutub olukord halvemaks. suur tänu, härra Saier! sotsiaaldemokraatide nimel Enrique Guerrero, kaks minutit. aitäh, härra president. tahaksin nõustuda komisjoni asepresidendiga. jah, me peame tõesti tulevastel kuudel näitama Euroopa kodanikele, et me suudame ähm, reageerida nende vajadustele ja muredele. minu fraktsioon soovib, et komisjon ei hakkaks nüüd kannatama selle tööperioodi lõpusündroomi all ning ei pigistaks silma kinni praeguste murede puhul. me peame tõesti keskenduma oma prioriteetidele, majanduskasvu ja töökohtade edendamisele, mm, kvaliteetsetele töökohtadele, tööliste õigustele, kõikide tööliste õigustele eriti nende õigustele, kes töötavad Euroopa Liidus. Nemad on mitmetes riikides ohus. me peame liikuma ka äh, noorte tööhõive vähendamise suunas, viieteistkümnes riigis on kuni kolmkümmend protsenti noorte öö, äh, öö, äh, tööpuudus viiel kuni kolm, üle kolmekümne, kahel kuni viiskümmend protsenti noorte tööpuudust. mitmed riigid on juba ellu rakendanud noorte tagatisskeemi ning ma sooviksin, et komisjon aitaks ületada ka lõhed territooriumite ja regioonide vahel. makromajanduslik tingimuslikkus ehk karistused riikidele, kes, mis vajavad äh, raha kõige rohkem, on tegelikult ebaproportsionaalne. meil ei ole seda vaja. meil on vaja ESF-i rahasid suure kriisi ajal. ainult siis, kui me saame kakskümmend viis protsenti äh, üldsummast, siis me saame äh, hoida Euroopa Sotsiaalfondi praegust rahastamistahet, äh, taset äh, ning siis saame me vältida või, ja üle saada sellest äh, viimaste aastate suurimast sotsiaalsest kriisist. suur tänu, järgmisena Andrew Duff. härra president, liberaalide fraktsioon tervitab komisjoni tihedat töökava ning selgeid prioriteete mis tuleks saavutada enne mandaadi lõppu. üldiselt toimib komisjoni töökava koostamine äh, päris hästi koostöös komisjoni ja parlamendi vahel. napib aga ministrite nõukogu poolsest tegutsemisest. kõik institutsioonid peaksid koostööd tegema, selle asemel on meil äh, eesistuja troika stiilis äh, te-, tegevuskavad äh, ja sellega kaasneb mm, mit-, ebajärjepidev tegevus. meil on vaja üle vaadata Euroopa Liidu toimimine ning nõukogu peab oma tegevuse, oma tegevust samuti korrigeerima. ma loodan, et uus parlament ja uus komisjon üritavad kaasata ka nõukogu tulevaste töökavade väljatöötamisse, suur tänu! aitäh, Andrew! roheliste nimel üheks minutiks härra Šadu. aitäh, härra juhataja, lugupeetud komisjoni asepresident, lugupeetud kolleegid. vabakaubanduslepingu läbirääkimised USA-ga on kindlasti komisjoni tööprogrammis väga olulisel kohal. Te teate kõik, et tegemist on sellega, et peetakse läbirääkimisi Äh, ühiskondlike valikute osas, mis puudutavad äh, investeerimisõigusi ja ähm, hormoonidega kasvatatavat veiseliha, GMO-sid ja nii edasi härra asepresident, te rääkisite demokraatiast, te rääkisite väärtustepõhisest äh, ühiskonnast, aga kuidas kom-, komis-, kuidas on komisjoni ja Äh, nõukogu suhtumisega ja kuidas see aitab tugevdada demokraatiat, kui te ei anna meile isegi äh, vastavaid dokumente. Äh, see lihtsalt süvendab kodanike veendumust, et Euroopa Liidust Äh, et Euroopa Liit teenib lihtsalt äh, firmade huve, mitte kodanike huve, nii et äh, Roheliste fraktsioon nõuab, et te peaksite läbirääkimisi täiesti läbipaistvalt, et Euroopa kodanikud teaksid, kuidas te peate läbirääkimisi nende ühiskondlike valikute üle. aitäh härra Žadule ja ECR fraktsiooni nimel saab nüüd üheks minutiks sõna härra Šimanski. daamid ja härrad, meie Euroopa Komisjoni kõige esimene ülesanne on see, et vaadata läbi Euroopa seadusandlus konkurentsivõime vaatevinklist. samuti on Euroopa Liit täna vastutav selle eest, et majandustegevus on vähenenud Euroopas. me peame vähendama bürokraatiat, halduskoormust, eriti VKE-dele nõnda, et me saaksime ja et me vabastaksime ka teenuste turu ja digitaalne turg annab palju kasumit. selleks on meil tarvis uusi äh, õigusakte, aga iga uus õigusakt tuleb hoolikalt läbi vaadata, nii nagu Briti ja kuusteist valitsust välja pakkusid. nimelt, et neid tuleb läbi vaadata just nimelt konkurentsivõime vaatevinklist. meil ei ole liiga palju määrusi tarvis aga meil on tarvis äh, investoreid, eriti just äh, arvestades äh, vabakaubanduslepingut Ameerika Ühendriikidega. ühisturg on ainukene instrument, mis meil on ja selle me peame tõeliselt ka ellu rakendama. suur tänu, härra Šimanski ja EFT nimel saab nüüd sõna pooleteiseks minutiks härra Paksas. härra president kolleegid! järgmisel aastal peab Euroopa Liit tegelema mitmete väljakutsetega ja kõige tähtsam on aruka ja kestliku kasvu taastamine ja tööhõive taastamine. ma toetan komisjoni seisukohta selles osas, et majanduskasv peab olema kõige tähtsam prioriteet ja samuti uued töökohad ning tuleb võidelda eriti noorte tööpuudusega ja tagada juurdepääs rahastamisele. aga mina pakun välja järgmist, me peame olema konkreetsemad oma tegevustes. mida ma siin silmas pean? täna püüab Euroopa Liit reguleerida näiteks kurgi suurust või banaani kõverust, kui aga tõesti suurus peab lugema, siis me peaksime otsustama, ka selle üle, et me määraksime kindlaks kohustusliku miinimumpalga kogu Euroopa Liidus, nõnda et see oleks tagatud igale Euroopa Liidule. me võime hõigata ja rääkida igale ühele sellest, et ühtne turg peab olema lõpule viidud, aga ta ei saa kunagi tugevaks, kui kolmandik eurooplastest elab allapoole vaesuspiiri. ma arvan, et komisjon peaks otsima uusi viise ja võimalusi, kuidas noorte tööhõivet edendada liikmesriikides sellepärast me võiksime toetada ka e, subsideerida e, tööandjad või vähendada töö palga maksustamist või näiteks vähendada poole võrra maksusid palgale, kes kuni noorem, mm, kolmekümneaastaseid inimesi tööle võtavad. tänan, härra Paksas ja järgmisena lõpetuseks saab sõna fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete nimel härra Borghesio. suur tänu. Äh, me räägime siin immigratsioonist, Lampeduusast ja nii edasi, aga väga vähe on siin ette nähtud mm, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks selles valdkonnas, tegelikult aga on meil tarvis tõelist strateegiat, et võidelda selliste strateegiatega, selliste katastroofidega, mis Lampeduusas juhtusid. mida siis komisjon loodab saavutada? mida on komisjonil ütelda näiteks ka tegeliku olukorra kohta Saksa pankades, me teame, et tuletisväärtpabereid äh, peidetakse ära kusagile maksuparadiisidesse Saksa pankade poolt ja nii edasi me teame, et mõned pangad on ära päädetud riigiabiga, eriti mis puudutab piirkondlikke panku, on palju kahjumeid, mis on ära peidetud maksuparadiisidesse, aga aga me peame teadma rohkem sellest olukorrast, läbipaistvust on rohkem tarvis ja sellepärast oleks vaja ka seda teemat käsitleda. me räägime suuremast tõhususest Äh, transpordis, äh, ühendustes ja nii edasi, aga vaadake, mis juhtus Sardiinias just äh, hiljaaegu, üleujutused polnud õigeid teidega tänavaidki korralikult ehitatud, see, mina heidan küll ette seda, et komis-, Itaalia kohtleb Sardiiniat nagu kolooniat. ning ma arvan, et on Sardiinial on lausa õigus omaenda iseseisvuse eest seista. ja ka teisi regioone kohtlevad liikmesriigid kui oma kolooniaid. Sardiinia tõepoolest vajab praegu abi ja solidaarsust, sellist käegakatsutavat abi. me peame vaatama, missugused need tingimused seal on ja me peame seda ka poliitilisel tasemel arutama siin Euroopa Parlamendis. suur tänu nüüd saab sõna komisjoni asepresident uuesti, et anda vastus kuuldule parlamendifraktsioonide poolt öeldule. nõnda saab siis sõna asepresident Sefkovitš. Uh, suur tänu, härra president. minagi tahaksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes lühidalt et eh, kommenteerisid meie töökava. Eh, pean ütlema, et tõesti õigete prioriteetide seadmine ei ole ju kerge, sellepärast et meil on sadu seadusandlikke ettepanekuid. me pidime valima nendest väga selged prioriteedid, mis on kõige tähtsamad. lõpuks saime kakskümmend kuus tükki kokku, nii et ma arvan, et nägite seda ka ise, et me oleme teinud oma parima selleks, et töö lõpule viia järelejäänud kuude jooksul nende ettepanekute osas, mis võiksid anda kõige suuremat Euroopa lisandväärtust või mis võiksid kõige tugevamini panustada majanduskasvu ja töökohtade loomisse Euroopas nagu, kui te vaatate neid lisasid, sealhulgas äh, me panime esimest korda siis sellise lisa juurde, äh, mis äh, sisaldab ka seda nõndanimetatud REFit kava, õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse kava, mille eesmärgiks on vähendada halduskoormust ja sellega seotud prioriteedid. et direktiivid, samuti lisasime nimekirja nendest direktiividest ja äh, määrustest, mille me tahame kehtetuks tunnistada järgmise perioodi jooksul. ja sama poliitikat jätkame ka edaspidi. härra Tahv rääkis sellest, et on tarvis paremini tulevikku planeerida ja ma pean ütlema, et samasugune arutelu käis meil eil, eile välisministritega ja selleks, et olla tõhusamad, me peame tõesti tegema tööd oma planeerimise, programmeerimise osas nõnda, et ühtlustada tööd nõukogu töörühmadega ja samuti ka Euroopa Parlamendi komisjonide tööga, nõnda et kõik liiguksid enam-vähem ühe kiirusega edasi ja sellepärast ma äh, mõistan ka paljude ministrite üleskutset selles suhtes, et järgmiste Euroopa Parlamendi äh, valimiste järel me peaksime kolme institutsiooniga istuma kokku ja vaatama seda äh, raamkokkulepet, mis meil kolme vahel on olemas ja vaadata, kuidas me saaksime kaasata nõukogu paremini, sest see aitaks meil palju paremini ja tõhusamalt tööd planeerida tulevikus. muidugi võin komisjoni poolt kinnitada, et ühenduse meetodit jälgitakse ja, ja komisjoni algatusõigust peetakse ka silmas ka tulevikus. härra Saier rääkis äh, tööstuspoliitika tähtsusest, tahan talle kinnitada, et jaanuaris esitab komisjon vastava teatise ja ka meie põhjaliku analüüsi äh, energiahindade äh, kohta ja mis neid üles ajavad, sellepärast et konkurentsivõime jaoks Euroopa majanduses on energiahinnad väga olulise tähtsusega, sellepärast tahaksin mõlemad teatised ühe korraga välja tuua, nõnda et me saaksime äh, kohaseid meetmeid võtta. härra Guerrero õigesti märkis, et tööpuudus on võtmeprobleem Euroopa Liidus. me teame, et sellega kohaselt tegeleda on meil tarvis äh, tugevamat kasvu, samuti peame mõtlema selle üle, et tavaliselt äh, jääb töökohtade loomine kuus kuud kuni aasta maha majanduskasvust, sellepärast see ongi meie prioriteet ja me teeme kõike selleks, et motiveerida liikmesriike tulla väl-, tulema välja noortegarantiiga, sest paljudes liikmesriikides on tõesti noorte tööpuudus väga suur, nii et liikmesriigid peaksid olema valmis hakkama kasutama Euroopa Liidu rahastamist selles valdkonnas kohe esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist. ja komisjon kinnitab, et meie oleme omalt poolt ka valmis selleks. härra Paksasele tööjõu maksustamise kohta enamuses äh, riigipõhistes soovitustes on meil soovitused liikmesriikidele eemalduda sellest ülikõrgest tööjõu maksustamisest äh, ja minna üle sellisele maksustamisele, mis soovib, soosib rohkem kasvu, sest just see takistab tööjõu liikumist ja töökohtade loomist. nii et siin on vaja kõikide ühiseid jõupingutusi töökohtade loomiseks ja ka maksustamispoliitikate kohandamiseks just nimelt palga osas. suur tänu, et õhut-, osutasite ka sellele, kui suurt rolli mängib halduskoormus, kui me sellele tähelepanu pöörame, seda vähendame, siis me saame ka anda Euroopa lisandväärtust, nii ma ütlesin ministritele ka eile ja seda oleme ka siin kojas palju kordi arutanud, see peab olema meie ühine jõupingutus palju äh, ettepanekuid on juba selles valdkonnas tehtud, kuidas halduskoormust vähendada, aga muidugi äh, kaasotsust äh, seadusandja peab ka heaks kiitma, need ettepanekud ja liikmesriigid peavad need korralikult ka ellu rakendama ning vältima niisugust liigset ja rohkemat kõrgete reeglite ja halduskoormuse tekitamist, kui äh, Euroopa Liit tegelikult nõuab. selleks on palju äh, energiat tarvis, meil on äh, aastaaruanne, siis on ka need tulemustabelid, millest on näha, kuidas liikmesriigid toime tulevad nende jõupingutustega Äh, mis on suunatud liikmesriikide tasemel halduskoormuse vähendamisele ning me loodame, et see terve konkurents on tulemuseks, selle protsessi tulemuseks, nõnda et on võimalik näidata tõepoolest head edasiminekut liikmesriikide tasandil ja ka Euroopa Liidus üldiselt, loodetavasti ühe aasta pärast juba. Äh, härra Borgesio äh, rääkis Lampeduusa tragöödiast tahaksin talle ütelda seda, et meie rakkerühm töötab seal Vahemeres väga-väga kõvasti äh, teeme ettepanekuid äh, õpi-, äh, meetmete tarvitusele võtmiseks ja see on juba toimunud kõik oktoobrikuu algusest peale, siin Euroopa Parlamendis äh, me kanname sellest ette, aga töö käib ka kom-, nõukogu mm, juures Äh, ja siis äh, vabakaubandusleping meie ja Ameerika Ühendriikide vahel. me mõistame, kui olulised need läbirääkimised on, me teame, mis see hind on, kui me lisame sada üheksakümmend miljardit eurot iga-aastaselt Euroopa Liidu SKP-le. me teame, kui oluline see on selleks, et uusi standardeid seada uute toodete jaoks, uute tehnoloogiate jaoks ning me teame ka seda, kuivõrd oluline on kaitsta Euroopa prioriteete nende läbirääkimiste juures ja kuidas niimoodi ambitsioonikalt läbirääkimisi pidada ja seda me teemegi, sellepärast et meie põhiprioriteediks on saada parim diil Euroopa kodanike ja Euroopa ettevõtjate jaoks, suur tänu! No. aitäh veel kord äh, komisjoni asepresidendile. ma ei tahaks seda arutelu lõpetada ilma veel kord rõhutamata, et alati on teiega olnud väga meeldiv koostööd teha asepresident viitas tulevastele valimistele ja alati, kui tulemas on valimised, on ka ministreid, kes äh, saavad koha parlamendis ja ministreid, kes jõuavad komisjoni ja need ministrid, kes äh, parlamenti ja komisjoni jõuavad, neil on võimalus väga palju õppida ja äh, näidata üles samasugust vaimustust, mis teil on selleks, et edendada riikidevahelisi suhteid, aga meie siin teeme ühiselt tööd selleks, et ehitada üles Euroopa Liitu. sellega on nüüd, vabandust, siin selle arutelu puhul ei ole äh, siin äh, sinise kaardi küsimusi äh, härra Žadov, tegemist on äh, protseduurilise küsimusega, kuna komisjoni asepresident äh, räägib äh, koostööst parlamendi ja komisjoni vahel. ma esitasin talle küsimuse, mis puudutas läbirääkimiste läbipaistvust, tema sellele ei vastanud, nii et see, mida me siin ähm, praegu teeme, peaks ju võimaldama meil saada vastuseid komisjonilt. härra Žadov, ma arvan, et Äh, härra asepresident vastas äh, nii, nagu talle tundus olevat kohane, meil muidugi kõigil on õigus olla rahul või mitte olla rahul vastustega. ma tahaks nüüd rääkida sellest, äh, kuidas meie töö edasi läheb, nüüd me katkestame arutelu ja kaksteist kolmkümmend järgnevad hääletused ja kell kaksteist antakse üle Sahharovi auhind. veel üks protseduuriline märkus. u tjednu kad e, hrvatska komemorira vukovar imamo posjet na galeriji twenty nine veterana domovinskog rata iz hrvatske pa bih molila da ih svi zajedno pozdravimo. hvala härra asepresident, äh, äh, nädalal, mil, mil me tähistame Horvaatias Vukovari langemist, äh, tahaksin ma tervitada siin külastajate tribüünil Horvaatia külalisi. suur tänu, jah, minagi olen Vukovaris käinud, olen olnud tunnistajaks selle hämmastava ehitise taastamisele seal mul on tihedad sidemed Vukovariga ja ma olen väga rahul sellega, et ma juhatan koosolekut, kus on kohal ka niivõrd väärikad külalised. nii, jätkame kell kaksteist ning siis kell kaksteist kolmkümmend hääletame täna hommikul arutlusel olnud küsimusi.